kolleegid, palun võtke istet, siis me saaksime hakata hääletama. meil küll ei ole hääletuste arv täna nii suur, kui oli eile, aga sellegipoolest äh, tuleb kohust kanda ja hakakem hääletama so i will start with some announcements kõigepealt aga mõned äh, teadaanded. Äh, kõigepealt eilse istungi protokoll ja sellega kaasnevad dokumendid on kõigile jaotatud, kas kellelgi on märkuseid? ei, äh, seega on protokoll vastu võetud. esitatud on ähm, kirjalik deklaratsioon kaks murd kaks tuhat kümme proua Makovei, härra Pusutil, äh, Anna Koomes ja Bart Stas kolleegidelt, äh, mis puudutab Euroopa Liidu jõupingutusi äh, korruptsioonivastases võitluses, on saanud enamuse saadikute allkirja ja seega vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend kolm antakse see resolutsioon edasi kõigile neile, kellele see on mõeldud ja avalikustatakse siis kõigi allkirjutanute nimedega ja seda siis kaheksateistkümnendal mail kaks tuhat kümme. proua Makovei on palunud sõna protseduuriliseks küsimuseks. suur tänu, härra president suur tänu kõikidele kolleegidele, kes toetasid meie deklaratsiooni ja sellele oma käe alla panid. ja ma kutsuksin üles komisjoni ja nõukogu äh, looma tugeva korruptsioonivastase mehhanismi Euroopa Liidu jaoks ja ma paluksin fraktsioonidel näidata üles poliitilist tahet äh, suurendada võitlust korruptsiooni vastu, enne kui selleks on liiga hilja. Äh, suur tänu, proua Makovei! nüüd läheme hääletuse juurde. esimene raport, äh, härra Mendes de Vigo raport öö, äh, otsuse kohta mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega. Äh, nimeline hääletus otsuse